tore olnud ka see, kui siin oleks rohkem inimesi kohal olnud. me jätkame kell kaksteist äh, hääletusega. rahvapartei ja Roheliste fraktsioon on teinud taotluse komisjonide delegatsioonide liikmete nimetamiseks. Lõuna-Aafrika delegatsiooni on ette pandud Jim Higits Veronika Lope-Fontani asemel äh, Pan-Aafrika parlamentidega delegatsioonid jällegi Jim Higgins, Veronika Lope-Fontani asemel Euroopa Liidu Tšiili äh, delegatsiooni, seal on Vereno-, Veronika Lope-Fontani Jim Higginsi asemel Euroopa Ladina-Ameerika delegatsiooni liikmeks Veronika Lope-Fontani ja Jim Higginsi asemel Euroopa Liidu USA delegatsiooni on tehtud äh, kandidaadiks Karim Seribi ja korruptsiooni ja rahapesu vastase komisjoni äh, liikmeks soovitakse esitada Nicole Kill-Nielsenit. kas te olete sellega nõus? keegi ei protesteeri, seega on need äh, inimesed liikmeteks kinnitatud. suur tänu ja jätkame kell kaksteist.